eelneva istungi, viieteistkümnenda istungi protokoll on kõigile kättesaadav, kas sellega seoses on märkusi? ei ole, järelikult on protokoll heaks kiidetud